jõuda, äh, äh, tõhustada ühisturgu meie kõigi kodanike huvides. tänan. Michel Barnier biztos úr szavaival. Härra voliniku avaldus võttis selle arutelu nüüd kokku ja läheme kohe edasi järgmise päevakorrapunkti juurde mis räägib eh, innovatsioonialastest partnerlustest, tegemist on suulise küsimusega komisjonile. ja nõukogule. kõigepealt saavad sõnu küsimuste autorid. esimene nendest on Judith Merkis, kaks minutit voorzitter negentig procent van de mensen denkt dat we door innovatie een groene en betere. lugupeetud president, üheksakümmend protsenti inimestest arvavad, et majanduslik edu on saavutatav innovatsiooni teel. see näitab, kuivõrd vajalik ja tähtis see teema on me räägime uh, siin uh, nüüd uh, sel teemal, aga miks ei äh, liigu asjad edasi nii kiiresti kui vaja. meil on siin tegemist energeetikaprobleemidega, toorainete probleemidega, kas need on lahendatud? ei, need ei ole lahendatud, seetõttu on tungivalt tarvis tegeleda innovatsioonistrateegiaga. küsimus on selles, mis siis on täpselt innovatsioonipartnerlused? komisjoni dokument on küll selge, aga see küsimus jääb natukene lahtiseks. meil on vaja uusi instrumente võib-olla mitte päris uusi, aga meil on vaja paremaid instrumente, meil on vaja pikemas perspektiivis tagada äh, julgus, et me liigume õiges suunas, et me kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärgid saavutame. Äh, tähtis on ka see, et innovatsioonipartnerlused oleksid võimalikult konkreetsed. me peame äh, täpselt näitama, missugune on nende mõju meil on vaja kaasata kõik olulised partnerid, tööstussektor, teadusasutused, eelkõige aga kodanikud, sest just kodanikud on innovatsiooni mootor. väga hea on see, et eh, meil on juba alused loodud. meil on eh, eh, head seadusandlikud alused aga kogu partnerlus peab olema suunatud sellele, et me kasutame loodusressursse mõistlikult, et me ei raiska toorainet, et me ei raiska energiat, ka see tähendab innovatsiooni. me peame pühenduma oma eesmärkide saavutamisele ja mul on väga hea meel näha, et innovatsioonistrateegia toimib. majandussektor, pangandus kogu Euroopa on ähm, äh, praegu pühendunud sellele, et innovatsioonipoliitikat edasi viia. Amalia Sartori képviselőtársunk. Palju tänu ähm, ja nüüd proua Amalia Sartori. tänan, härra president. komisjoni ettepanek äh, teatises Innovaatiline Liit, mis kuuendal oktoobril kinnitati on äärmiselt vajalik osa strateegiast kaks tuhat kakskümmend. see näitab, ähm, kuidas on võimalik leida vastused meie seisvatele probleemidele. komisjon on püstitanud eesmärgid on püstitanud eesmärgi luua ehtne innovaatiline liit. siin on toodud äh, ühe olulise elemendina nagu ka innovatsioonialase, alane partnerlus. eesmärkide saavutamiseks on aga vaja sõlmida just õiged partnerlused. komisjon on püstitanud prioriteedid. komisjon näitab, millised on need jõud, mis peavad meie ühiskonda edasi viima lähiaastatel. ma olen Rahvapartei raportöörina äh, pidanud läbirääkimisi erinevate fraktsioonide esindajatega. me esitasime resolutsiooni ettepaneku ja me leiame, et innovatsioonialased partnerlused äh, on oluline vahend innovaatilise liidu saavutamisel väga oluline roll on siinjuures arukatel linnadel. Äh, oluline on mitmesuguseid projekte ellu viia selleks, et saavutada strateegilised eesmärgid. kui me räägime toorainetest, siis ka siin on vaja, on võimalik minna väga konkreetseks. komisjoni töörühma on töötanud välja üksikasjalikud äh, suunised esimeste partnerluste elluviimiseks. palju tänu! Äh, kolleeg Kazimarkakis saab sõna. Äh, palju tänu, härra president! mida tegelikult Euroopa innovatsioonipoliitika teeb, millega tegeleb teaduspoliitika? kui me need küsimused esitame tavalisele kodanikule tänaval, siis ta ei oska sellele vastata. ta ei tea, millega tegeleb Euroopa teadus. ja seetõttu me tervitame väga äh, seda algatust me tervitame äh, seda, et äh, siin on defineeritud, mis asi on innovatsioon innovatsioon, see tähendab seda, et teadmistega tehakse raha ja see on uus lähenemine. mul on väga hea meel, et komisjon on äh, sellise äh, tee leidnud, aga äh, kui me tahame, et kodanikud saaksid aru, mida me teeme, et maksumaksjad saaksid aru, mille peale nende raha kulutatakse, siis on meil vaja selgelt näidata mis on meie projektid ja just see innovatsioon, innovaatiline liit on üks oluline eh, samm eh, selleks, et saavutada eesmärke eh, kaks tervet ja, ja mm, konkreetsetele sammudele pühendatud aastat viivad meid kindlasti edasi ka proua Merkel juba mainis seda, et kui me kasutame neid instrumente, mis meil juba on olemas, meil on mitmeid instrumente, mis on juba äh, loodud, näiteks mm, innovatsioon, äh, mitmesugused innovatsiooniprojektid, kui me nendesse tõepoolest investeerime ja kui me need ellu viime, siis äh, muud mm, Äh, võib juhtuda kergesti, et me killustame oma vahendeid, meil on vaja äh, saavutada ülevaade kõikidest äh, projektidest, meil on vaja terviklikku süsteemi. ja me peame seda näitama ka maksumaksjale. maksumaksjad peab saama aru, mis asi on Euroopa pakutav lisandväärtus. palju tänu. suur tänu. järgmisena härra Tošinovski, kaks minutit. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, initsiatiiva komise na härra president, kolleegid. komisjoni algatus innovatiivseteks partnerluste loomiseks on tervitatav. uue projekti valik näitab samuti et äh, me oleme õigel teel. väga keeruline on vastu tulla kodanike vajadustele ja huvidele, sest need on väga erinevad, tulenevalt erinevast tradi-, erinevast ajaloost, traditsioonidest ja erinevatest viisidest, kuidas riigid on endi-, e, endistel aegadel tegutsenud. seega eks me näe, kuidas volinik sel-, need probleemid lahendab loodetavasti ei hakata probleeme lihtsalt kirjeldama, vaid tullakse välja konkreetsete sammudega. kogemuste põhjal suudaksin mina välja tuua kaks projekti, kõigepealt Targad linnad ja teiseks Tooraine. tulevikku silmas pidades peaksime me kindlasti tegelema tooraine probleemidega, ma arvan, et täna ja lähitulevikus satuvad paljud liikmesriigid tohutu surve alla, leidmaks tooraineid energia ja tööstuse jaoks. Nende probleemidega tegelevad paljud asutused ja komisjonid, niisiis me peame leidma uusi ressursse ja see on eeltingimuseks meie tulevaseks majanduskasvuks ja Euroopa konkurentsivõimeks. loomulikult mõjutab see erinevaid valdkondi, so-, ka sotsiaalvaldkonda. seega meil on tarvis selgeid reegleid, meil on tarvis juurdepääsu toorainele, sest see mängib kriitilist rolli meie tulevikus. suur tänu, et te nii hästi oma kõneajast kinni pidasite. järgmisena proua Matias, küsimuse autorina kaks minutit. Eh, suur tänu, härra president. täna räägime me niinimetatud lipulaeva prioriteedist, äh, innovatsioonipoliitikast, mis hakkab oma kuju lõpuks võtma läbi nende innovatsioonipartnerluste ja pilootprogrammide näol. tegemist on praegu siis aktiivse vananemise programmiga, aga meil on mitmed aspektid veel sõnastamata, näiteks tulevikuprojektid, äh, uued prioriteedid kes need prioriteedid täpselt paika paneb ja milliste kriteeriumite põhjal? Need on olulised küsimused ja meil on tarvis nendele ka vastuseid. kokkuvõtteks paar märkust selle esimese projekti aktiivse vananemise kohta. õigemini tervisliku aktiivse vananemise programmi kohta, esimene reaktsioon on ilmselgelt, et tegemist on positiivse nähtusega, me peame aitama parandada seda haavatava inimgrupi olukorda, Euroopa rahvastik peale selle ena-, vananeb. tundub aga olevat üsna vastuoluline, et kui me tuleme sellise projektiga juba välja, miks me seda rohkem siis ei toeta miks meil üldse on tarvis innovatsiooni toetada, kas innovatsiooni enda pärast? meie heaoluriike õõnestatakse, investeeringud äh, tervishoidu ja hoolekandesüsteemidesse vähenevad, meil on tarvis rohkem tööhõivet, paremaid ühiskondi, paremat elu. see on kõik väga ambitsioonikas. ma ju toetan neid eesmärke, aga siin on omad vastuolud. kui vaadata neid eesmärke ja reaalset elu meil on tarvis jätkusuutlikke riiklikke poliitikaid, muidu haihtuvad meie ilusad eesmärgid õhku. suur tänu. nüüd minister Kereks vastuseks nõukogu nimel. Council. Yes. härra president, daamid ja härrad, mul on hea meel, et täna on võimalus arutada teiega lipulaeva algatust, innovaatilist Euroopa Liitu ja rääkida partnerlusest, mis on võtmeelemendiks selles teatises, mille komisjon oktoobri alguses avaldas. praegusel hetkel arutab nõukogu seda teemat ning me oleme, me valmistame ette eh, oma järeldused kahekümne kuuenda novembri konkurentsinõukoguks. nagu te mäletate, ülemkogu seitsmeteistkümnendal juunil võttis vastu Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia. selles kontekstis defineeritud suured väljakutsed hõlmavad näiteks äh, teadusuuringute tingimuste parendamist, iseäranis selleks, et äh, iseäranis on vaja ühendada see, selles sektoris era- ja riiklikud investeeringud, tagada äh, kolme protsendi eraldamine SKT-st teadusuuringutele. Äh, ma tahaksin öelda et, et kolm protsenti sisaldus juba Lissaboni strateegias, seega nüüd tuleb leida vahendid, et see kolm protsenti ka tagada. Euroopa Liidu vastav äh, algatus äh, arvestab meie suurte eesmärkidega ning eesistujamaa Belgia on väga innukalt selle teemaga tegelema asunud. esimene mitteametlik arvamuste vaheldus toimus juba juulis, siis toimus ametlik arvamuste vaheldus kaheteistkümnendal oktoobril ja see võimaldas eesistujamaal esitada nõukogu järelduste projekti mida praegu me arutame ja nagu ma ütlesin, me ajakohastame teda selleks, et ta valmiks konkurentsinõukogu eh, toimumise ajaks kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal novembril. tahaksin toonitada, et eesistujamaa on püüdnud teha nii, et tööstussektor ja teadusuuringud käiksid käsikäes Äh, muide, juunis toimus meil kahe nõukogu ühisistung, nüüd me soovime ka oma järeldused koos avaldada novembri lõpus. komisjoni teatis samuti konkurentsinõukogu töö annavad mõtteainet edasiseks teadusuuringute ja nõu- ja mm, innovatsioonialaseks mõttevahetuseks, mis peab toimuma, aset leidma siis ka ülemkogu käigus aasta lõpus. samas oleme me väga ettevaatlikud järelduste tegemises, toetan to,, tuletan teile meelde, et Innovaatika teema, äh, teadmiste kolmnurk selle kõige laiemas tähenduses, haridus, teadusuuringud ja innovaatika selles kolmnurgas ei ole ju midagi uut ei nõukogu jaoks ega ka parlamendi jaoks. nõukogu poolt on Euroopa teadusruumi kontekstis eh, sellest kolmnurgast räägitud pidevalt ja ka eh, see on olnud ka konkurentsinõukogu peal eh, päevakavas juba siis, kui võeti vastu öö, äh, otsus töötada välja strateegia kakskümmend kakskümmend ja alles hiljuti öö, äh, võttis vastu nõukogu otsuse innovaatilise Euroopa loomiseks, nimelt see toimus Hispaania eesistumise ajal. tahaksin ka öelda, et nõukogul on omad öö, äh, seisukohad, mida me peame oluliseks. kõigepealt algatused peavad puudutama nii avalikku sektorit kui ka erasektorit, Innovaatika peab toimima igal pool, samuti on vaja leida teadusuuringute Innovaatika toetamiseks paremaid finants, finantseerimiskanaleid ning kolmandaks on vaja toetada eh, innovaatilisi toot-, innovaatilist toote ja teenuse arendust mittetehnoloogiline innovatsioon, disain, tööstusdisain, teenused, kultuuriloome on samuti väga olulised elemendid. ning viiendaks tuleb ära kasutada teadusringkondade jõupingutusi selle ja, ja sellepärast tuleb tagada teadussaavutustele tõhus patendikaitse. ning lõpuks teadus- ja arendustegevuse poliitika ja sellega seotud instrumendid peavad olema lihtsamad, ratsionaalsemad, paremini kasutatavad ja seetõttu tahaksin siin ka väljendada oma heameelt selle üle, et et meie äh, seisukohad langevad äh, kokku ka ITRE komisjoni ja proua äh, Carvalho raporti seisukohtadega. innovatsioon ei peaks täiendavalt elu keerukamaks muutma, vaid pigem aitama meie elu lihtsustada väga tähtis on ka innovaatikast kõneldes regionaalne dimensioon. Euroopa innovaatikapoliitika peab kaasama kõik tegijad kõigil tasanditel, VKE-d ja äh, pakkuma neile toetust ka regioonide tasandil. inimtegur on teadusuuringute ja arendustegevuse keskmes, seetõttu tuleb Euroopa liidul kõik teha selleks, et oma talente hoida, vältida nende lahkumist kolmandatesse riikidesse ning eh, ligi tõmmata kolmandate riikide andekaid inimesi. ja tahaksin neljale küsimusele ka eh, konkreet-, konkreetsemalt vastata. rääkides innovatsioonipartnerluse teemade arvust, siis tahaksin öelda, et nõukogul ei ole veel täpset arvu, aga mulle tundub, et et tuleb al-, alustada pilootprojektidest ja seetõttu tegi komisjon ettepaneku äh, arvestada kahe tuhande üheteist, alustada kahe tuhande üheteistkümnendast aastast äh, demograafiliste äh, nimelt, probleemidega, nimelt elanikkonna vananemisega eh, ja teiegi tõstatasite siin olulisi teemasid, mida oleks vaja käsitleda loomulikult alustame me eksperimentidega, aga me peaksime täpselt teadma, millised on äh, tingimused edasiminekuks. samuti on äh, eriti oluline nõukogus arutatud partnerlusteema, seetõttu on vaja ühised kavasid välja töötada et Euroopa eh, suudaks eh, vastu seista uutele ühiskonna ees seisvatele vast-, eh, väljakutsetele. sel puhul on kindlasti vaja arvestada innovatsioonipartnerluse kriteeriumidega, need on juba kindlaks määratud, kõigepealt tuleb reageerida Euroopa tasandil, arvestada kõigi osapooltega, sotsiaalpartneritega, ning äh, samuti tuleb äh, innovaatilised saavutused rakendada kodanike ja konkurentsivõimelise ühiskonna teenistusse. nüüd võrreldes nõukogu eelnevate suunistega ning kom-, komisjoni lähenemisega peab ütlema, et äh, need on koordineeritud ja muide kolleegid on mitmel puhul välja toonud järk-järgulise lähenemise vaja, vajaduse lihtsuse, struktuuride lihtsuse, vajaduse töötada koos erasektoriga, iseäranis VKI-dega ning samuti räägitakse olemasolevate finantsinstrumentide optimeerimisest tale, tulen nüüd juhtimiskalendri juurde, mis on muidugi samuti üks kõige olulisemaid teemasid, kuid ka kõige delikaatsemaid. võtmesõnaks oleks siin lisaväärtus, sidusus, paindlikkus ning kergus. meil ei ole mingit eh, valmis mudelit, seetõttu peame täpsustama oma kontseptsiooni, seega muide, kahekümne seitsmendal oktoobril alles toimus Belgia eesistumise organiseerimisel seminar, kus osales ka Soome ja komisjoni esindajad. seetõttu arvestame me eh, ka eh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia kalendriga ning komisjon on teinud vastavad julged ettepanekud, kuigi meie ressursid on piiratud, peame me ikkagi äh, ambitsioonikad olema ning äh, arvestama ka äh, eelnevalt saadud kogemustega. daamid ja härrad, parema juhtimise küsimus, partnerlus äh, liikmesriikidega on samuti väga oluline. sellisel puhul, selle teema puhul ei ole meil ka valmis mudelit ega mingit ühtset mudelit, me peame alati arvestama objektiivset olukorda liikmesriikides, samuti peame kaasama kõik huvigrupid erinevatest liikmesriikidest, nii Euroopa tasandil, äh, liikmesriikide tasandil, regiooni tasandil, samuti era- ja avalikus sektoris. härra president, daamid ja härrad, parlamendisaadikud, teadusuuringud ja innovatsioon ei ole meie jaoks valik, see on meie kohustus, kui me soovime äh, tagada oma sotsiaalmajanduse jätkusuutliku, jätlikkuse ning, jätkusuutlikkuse ning äh, tahaksin öelda veel, et ähm, tänan teid jätkuva huvi eest selle teema kohta ning ka sõnavõttu, sõnavõttude eest innovatsiooni teemal. mulle tundub, et äh, praegune kontekst, äh, raske olukord kohustab liikmesriike toetada investeeringutega teadusuuringuid ja innovatsiooni ning usun, et meie debatt jätkub ja mina olen teie käsutuses, tänan. härra Pütikofer, protseduuriline küsimus. härra president, tahtsin küsida kas nõukogu saab rohkem kõneaega, mida hilisem on õhtu, minu arvates on täiesti uskumatu see olukord, kus nõukogu esindaja räägib kaks korda rohkem kui härra Barroso ja härra Van Rompuy kokku. meil on väga palju tähtsaid asju veel arutada ja ma arvan, et nõukogu võiks ka siiski oma mõttehoogu taltsutada. köszönjük a hozzászólást, az észrevételt aitäh, et te selle märkuse tegite. me oleme selle arvesse võtnud ja nüüd annan sõna fraktsioonide esindajatele ja kõigepealt Rahvapartei nimel saab sõna härra Tsukalas. suur aitäh, tahaksin teie tähelepanu juhtida tohututele võimalustele, mida pakuvad need partnerlused majandusvaldkonnas Euroopa Liidus. meil on loomulikult selliseid partnerlusi väga vaja, ühtlasi tahaksin aga tähelepanu juhtida ka sellele, et siin on mitmed riskid selles osas, kuidas seda instrumenti kasutatakse, seda võidakse kasutada mitte kuigi positiivselt, see võib viia ebavõrdsuse kasvuni liikmesriikide vahel tahaksin rääkida rasketest tingimustest, mis praegu on mitmetes erinevates liikmesriikides, sealhulgas minu kodumaal Kreekas. ja tahaksin pöörduda tagasi ka proua Mattiase tehtud märkusele. majanduslik olukord Lõuna-Euroopa riikides ning mitte ainult seal on väga keeruline, samal ajal kui rahvusvaheline Valuutafond ja Euroopa Keskpank nõuavad kärpeid kõikides valdkonnas ja teadusvaldkonna eelarved lähenevad nullile. sellistes majandustingimustes kujutavad seda tüüpi partnerlused endast väga positiivset elementi eelarvekärped, mis on erinevatele riikidele peale surutud, ajude äravool, mis seisneb paljude spetsialistide lahkumises oma liikmesriikidest ning samuti ähm, teaduskeskuste eelarvete vähendamine võivad olukorra veelgi kehvemaks muuta. olukord on seda veelgi keerulisem, kui võtta arvesse seda, mis toimub Euroopa Liidu ülikoolides. paar päeva tagasi avaldati ülikoolide teemaline uuring ning Euroopas asuvad vaid kaheksakümmend kaks nendest kahesaja kaheksakümnest ülikoolist, ähm, mis on maailmas esirinnas ja vaid kaks nendest asuvad Hispaanias. nii et tahaksin teada, kuidas hakata, hakkama saada selle järjest suureneva ebavõrdsusega Põhja- ja Lõuna-Euroopa riikide vahel? palun pidage kinni oma kõneajast ja nüüd saab sõna proua Riera Madure es un acierto que la comisión haya lanzado su propuesta de unión por la suur aitäh, teie ettepanek läheb kokku ka tööstuspoliitikaga, sellepärast et tagada äh, jätkusuutlik majanduskasv, mis tagaks ka Euroopa Liidu majanduse konkurentsivõime, siis peab Euroopa Liit parandama ka oma innovatsioonivõimekust. meie fraktsioon on võtnud endale kohustuse mõlemate instrumentide osas, kuna mina olen selles osas koordinaator, siis ma olen täiesti veendunud, et kui kõik teevad omavahel koostööd, siis aitab Euroopa Parlament kaasa lahenduste leidmisele nendele uutele väljakutsetele. meil on vaja leida sotsiaalsete, majanduslike ning keskkonnaaspektide vaheline ähm, tasakaal selleks, et jõuda Euroopani, kus oleks majanduskasv suurem ning keskkonnatingimused äh, paremad. enne kui Euroopa Nõukogu, Euroopa Liidu Nõukogu otsustab peaks rääkima äh, innovatsioonipartnerlustest ja rõhutama seda, et nende edukus sõltub sellest, kui väga me panustame nendesse, kui, kui palju me panustame ka oma ülikoolidesse ning innovaatilistesse ettevõtetesse, aitäh! aitäh ja nüüd äh, ECR fraktsiooni nimel saab sõna härra Zobro. Äh, president, daamid ja härrad, Euroopa peab arenema ning innovatsioon on kõigi parem viis, kuidas praegusest kriisist välja tulla. oluliseks elemendiks, mis aitab muutusi saavutada, on investeeringute soodustamine innovatsiooni. meil on vaja paindlikke õigusakte selleks, et luua ettevõtteid, patentide registreerimine tuleb muuta lihtsamaks, samuti tuleb tagada rahastamine, just nimelt see edendab innovatsiooni. ettevõtted ei saa äh, rahastada mitmeaastaseid teadusuuringute programme üksinda. probleeme on palju, alati ei piisa rahast, mis tuleb Euroopa Liidu eelarvest, ettevõtted peavad ka oma kapitaali investeerima ja see ei ole eriti hea uudis Kesk- ja Ida-Euroopa ettevõtjatele, kellel ei ole oma raha, kes ei saa riigilt raha ning kellel ei ole juurdepääsu üldse mingitele rahastamisallikatele. seda võib väga selgesti näha eh, erinevates sfäärides. seega teatud ettevõtted, teatud Euroopa riik, riikides saavad tead-, riik, investeerida, teised mitte ja see süvendab lõhet Euroopa riikide vahel Eh, volinik ütles, et ei ole Euroopat ilma solidaarsuseta, aga mida te kavatsete teha selleks, et edendada innovatsiooni uutes liikmesriikides, kas neile antakse rohkem raha? aitäh! ja nüüd saavad sõna siis äh, iseenda nimel kõnelejad ja kõigepealt härra Vinkler. suur tänu, härra president, kallid kolleegid! innovaatilise liiduga äh, läheb Euroopa Komisjon õiges suunas. mul oli väga hea meel lugeda, et Euroopa Komisjon on ka kahe tuhande kümnenda aasta septembris vastu võetud innovatsiooniraportist väga palju ettepanekuid üle võtnud ja niimoodi on meil võimalik innovatsioonipotentsiaali Euroopa Liidus tulevikus palju paremini kasutada kui siiamaani ning äh, konkureerida selliste riikidega nagu USA ja Jaapan ja tõusvate riikidega nagu Hiina. innovatsioon on edukas ainult siis, kui liikmesriigid üheskoos äh, liiguvad selles suunas ja kaasavad ka regioonid. sellepärast on Euroopa Komisjon ette pannud ka innovaatilised partnerlussuhted ja sellest me siin praegu ka räägime. kuid tahaksin siiski natukene hoiatada topeltstruktuuride loomise eest. innovaatiliste partnerlussuhete loomise ideed ei ole täpselt piiritletud ja nõukogu ei ole ka päris selgelt oma seisukohta esitanud innovaatiliste partnerlussuhete mõte on sarnane juba olemasolevate struktuuridega, nagu näiteks seitsmenda raamprogrammi tehnoloogilised platvormid ja ka tehnoloogia info, innovatsiooni instituudi kavadega. seepärast tuleks ilmtingimata mõelda selle peale, et me loome tõesti sünergiat, kasutame sünergia mõjusid ja, ja tegutseme üheselt suur tänu. järgmisena härra Correia de Campos. president, caros colegas, saudamos os esforços da comissão para colocar a investigação e a inovação no topo. suur tänu selleks, et eh, tuleb teha kõike seda selleks, et innovatsioon eh, oleks ka meie eh, teemaaruteludes, me peame tagama selle, et meie teadustöö oleks efektiivsem ning et see teeniks jätkusuutliku majanduse eesmärke. väljakutsed on väga äh, suured ja seega ei saa siin äh, jätta ruumi mingisugustele vastuoludele, nüüd küsimus seisneb ka selles, et kuidas me paneme paika oma prioriteedid äh, erinevates teemavaldkondades, kui suur läbipaistvus peaks olema tagatud nendes protsessides? kuidas tagada see, et kõik need meetmed ka tegelikult ellu rakenduks nii keerulistes tingimustes. millised rahalised tagajärjed on nendel instrumentidel? millised on nende omavahelised seosed? kindlasti peame pühendama kõige rohkem aega katseprojektidele. aitäh ja nüüd proua Gutierrez Cortines, poolteist minutit. suur tänu mina loomulikult olen innovatsiooni poolt ja samuti ka partnerluste poolt, kuid samal ajal tahan siiski välja tuul-, tuua ka selle, et me tegelikult ei tea, millest me räägime. tegemist on algatusega, millest me siin räägime, aga keegi ei ole meile teada andnud, milline see tegelikult on, millist mudelit kasutatakse. mina teen ettepaneku, et kui me tahame tõepoolest olla tõhusad, siis nagu mõned kolleegid on juba öelnud, peame me ikkagi pöörama tähelepanu sellele, et mis on juhtunud teiste partnerlustega, mis on juhtunud erinevate platvormidega. objektiivselt tuleb kõikidele instrumentidele hinnang anda, tuleb vaadata, millised on olnud nende ähm, tulemused, me oleme näinud, et mõlemad, et mõningate instrumentide puhul on suured ettevõtted võtnud kogu võimu endale ja väiksemad ettevõtted on täiesti kõrvale jäänud. nii et ikkagi meil äh, peab olema siin innovatsiooni valdkonnas ka ideid selle kohta, kuidas aidata kaasata VKE-sid, kuidas abistada neil projekte ellu, projektide ellurakendamises. nii et meil on vaja siin ka haldusasutusi äh, uuendada, on vaja paremini hallata kogu innovatsioonialast tööd. sellepärast, et praegu juhib seda tööd turg ja haldusasutused ei ole Äh, harjunud sellega, nad peavad käima sama kiiresti, kui äh, turg edasi liigub. nii et kõige rohkem tuleb parandada innovatsiooniprojektide haldamist ja aidata vä-, sellise uue ettevõttemudeli väljatöötamises kõiki osalisi ja mõelda ka kõikide nende riskide peale, millega seisavad silmitsi praegu meie kodanikud. aitäh ja nüüd saab sõna proua Tikau Deklara... suur tänu. suur aitäh. inimõiguste deklaratsioonis artiklis kakskümmend seitse on kirjas, et igalühel on õigus osaleda Euroopa Ühenduse kultuurielus ja samuti panustada teaduse arengusse. Euroopa Komisjon peab leidma lahendused suurtele väljakutsetele nagu äh, demograafilised muutused, energiatõhusus, kliimamuutus, ähm, äh, toorainepuudus ning samuti äh, majanduslik ja sotsiaalne jätkusuutlik areng. Euroopa Liit peab arendama edasi ka oma innovatsioonivõimet, mis on Euroopa Liidule põhimõttelise tähtsusega. nii et peame arendama käsikäes innovatsioonipoliitikat ning tööstuspoliitikat, peame arendama edasi tootmisvõimsust ning äh, parandama ka tööhõivet Euroopa Liidu territooriumil, seda siis, kui me tahame säilitada oma innovatsioonivõime. innovatsiooni mõju meie ühiskonnale sõltub sellest, kui laialt levitatakse äh, teadusvaldkonna saavutatud tulemusi meil oleks vaja uusi partnerlusi, mis parandaks kodanike ligipääsu teaduse arengule. ja nüüd proua Hübner, poolteist minutit. aitäh, äh, esimees, äh, minister, kolleegid, viimastel aastatel on väga palju kõneldud innovatsioonist, sellest on saanud äh, poliitikavahend, mis justkui lahendaks kõik meie probleemid seega äh, selle poliitikaga käivad kaasas väga suured äh, ootused ja ma arvan, et on aeg olla pragmaatilisem. innovatsioon loomulikult mängib väga olulist äh, rolli Euroopa majanduse taaskäivitamisel, aga selleks, et see tõesti saaks sündida, on meil vaja ühiseid era- ja avaliku sektori jõupingutusi. me peame parandama raamtingi-, tingimusi, mis reguleerivad rahastamisele juurdepää-, pääsu, samuti pöörama tähelepanu innovatsioonipoliitikale. praegu on kõige olulisem aeg, me peame kiiresti ning edukalt minema üle ambitsioonidelt tegudele, tegema kindlaks, millised on need tegurid, mis takistavad Euroopas innovatsiooni ning samuti peame välja töötama uusi tõhusaid poliitilisi instrumente. Euroopa innovatsioonipartnerlus võib olla selliseks instrumendiks esimesed Euroopa innovatsioonipartnerlused äh, saavad sündida ainult läbi tegude, me peame tegutsema kiiresti, me peame tuginema headele kogemustele, mis meil Euroopas selles vallas on. tänapäeval Äh, mängivad regioonid innovatsioonisüsteemis väga olulist rolli. see tähendab, et me saame äh, kiirendada liikumist innovatsioonil põhineva majanduse suunas, kui me kasutame ära praegust ühtekuuluvuspoliitikat, kaheksakümmend viis miljardit eurot äh, läheb selle raames innovatsioonile, me saame niimoodi edendada intelligentset majanduskasvu, ühtekuuluvuspoliitika saab aidata innovatsioonile kaasa kõigis liikmesriikides ja regioonides, aitäh! aitäh! Äh, proua Hübner ja nüüd saab sõna minu kolleeg härra Baltsiitis. üks minut. aitäh, kallid kolleegid. innovatsioonipoliitika ning tehnoloogilised saavutused vajavad soodustavaid tegureid, nad vajavad rakendusstrateegiat kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias ja konkurentsi ja majanduskasvu strateegias. kõigis poliitikavaldkondades tuleb tähelepanu pöörata keskkonnasõbralikule tehnoloogiale, energiatõhususele, kliimamuutuste tagajärgede leevendamisele. sellest kõigest sõltub, kui tõhus saab olema Euroopa Liidu innovatsioonipoliitika. meil on vaja integreeritud innovatsioonipoliitikat, see saab olla edukas ainult siis, kui meil toimub tõhus koostöö ja kooskõlastamine nii riiklikul, regionaalsel kui ka Euroopa tasandil ma usun, et innovatsioonipartnerlused, millega tuli välja Euroopa Komisjon, on suurepärane samm parema ja koordineerituma innovatsioonipoliitika suunas, mis aitaks meil saavutada paremaid tulemusi konkurentsivõime vallas ja üldse saavutada tulevikus paremaid edusamme. aitäh! ja nüüd saab sõna härra Pirillo, üks minut in un momento di ristrettezze finanziarie. suur tänu härra president meil on avalikest vahenditest puudu kuid avalike vahendite investeerimine innovatsiooni võib olla lahenduseks minevikus oli Euroopa innovatsioonialal juhtiv, mõelgem näiteks kas või telefoni peale, telefoniühendused loodi Euroopas mõelge kogu selle inimpersonali peale, mille väärtust tuleb tõsta meetmete koordineerimise kaudu, seda peaksid tegema nii komisjon kui ka liikmesriik selleks, et vähendada topelttööd ja optimeerida innovatsiooni meil on vaja strateegilist lähenemist, mis oleks ka innovatsioonialaselt paremalt koordineeritud ja seepärast on innovaatilised partnerlussuhted tõesti optimaalseks lahenduseks. ma tahaksin nõukogult teada, mida nõukogu kavatseb teha nende partnerlussuhete loomise lihtsustamiseks ja ma tahaksin teada, kuidas neid reaalselt ka ellu viia, aitäh! suur tänu, sellega on iseenda nimel kõnelejate nimekiri ammendunud. ja nüüd läheme vaba mikrofoni juurde ja härra Kelly. härra Sean Kelly. aitäh kahtlemata seisavad meie ees täna väga suured väljakutsed ja väga oluline on leida uusi viise ja vahendeid, kuidas kõiki neid probleeme lahendada. siin on äh, ülevaade innovatsioonibaromeetri kohta ja siin tuleb välja kaks asja. üheksakümmend protsenti inimestest usuvad, et innovatsioon aitab luua keskkonnasõbralikumad ja konkurentsivõimelisemad majandust ja kaheksakümmend kolm protsenti leiavad, et avaliku ja erasektori partnerlus on äärmiselt oluline selleks, et kujuneks innovatiivsem Euroopa. seetõttu ma tervitangi seda tänaõhtust arutelu ma korraldasin ühe lõunasöögi, kus olid kohal nii nõukogu komisjoni kui ka parlamendi esindajad, kus käsitleti just nimelt innovatsioonipoliitikat. nagu ma ütlesin, me tahame saavutada kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke ja me tahame ligi tõmmata äh, riskikapitali, see kõik on väga oluline. aitäh. järgmine kõnelejana on härra Enšu suur tänu, härra president. tahaksin tervitada seda innovaatiliste partnerlussuhete loomist. selleks, et kõiki liikmesriike innovatsiooni kaasata, peab Euroopa Liit selgemalt vaatama, kuidas investeeringuid tehakse infrastruktuuri, ja ka juhtimisstruktuuridesse, selleks et äh, erinevaid võimalusi erinevates liikmesriikides võimalikult hästi ära kasutada. eriti just regionaalne areng on tähtis, innovaatilised partnerlussuhted peaksid keskenduma just regionaalarengule. meil on rohkem vaja järjepidevust äh, ühtekuuluvusfondi vahendite ja erainvesteeringute vahel. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Jäätenmägi, proua Anneli Jäätenmägi, palun. puhemees, innovaatioista on muodostunud. president, innovatsioon on muutunud millekski äh, justkui moesõnataoliseks. samas tuleb öelda, et innovatsioon ei vii meid mitte kuhugi väga kiiresti, sellepärast et toodete väljatöötamine võtab aastaid. tootearenduse kulud aga kasvavad pidevalt, see tähendab, et Euroopas on meil vaja investeerida ühistesse teadusuuringutesse ning siseturgu. me ei tohiks oodata kergeid lahendusi innovatsiooni tulemused äh, jõuavad meieni omal ajal, me peame andma teadlastele aega, rahu ja raha. suur aitäh. ja nüüd saab sõna proua Figueiredo, üks minut, palun. Um suur aitäh. innovatsiooni Euroopa Liit üt-, on midagi emblemaatilist, ütleb Euroopa Komisjon ja me ei taha seda mitte ainult sellepärast, et see on hea hüüdlause ja see ei peaks olema järjekordne äh, sõnakõlks, vaid see peab tõesti viima tõelise sotsiaalse edasiminekuni tänu innovatsioonile. tegemist peab olema lisainstrumendiga juhul, kui see on äh, jätkusuutlik rahanduslikust vaatenurgast. katseprojekt äh, aktiivse innovatsiooni valdkonnas on midagi väga tervitatavat ja see ongi ük-, üheks heaks näiteks sellest, millest mina räägin. loomulikult on meil vaja ka avalik-õiguslikke poliitikaid, mis tagaks inimestele ligipääsu terviseteenustele, kõikidele inimestele, meil on vaja sotsiaalkaitset ja samuti hooldusteenuseid vanematele inimestele selleks, et nad saaksid elada täisväärtuslikku elu. sest et ilma selleta jääb see projekt vaid sellisteks poolliberaalseteks poliitilisteks kõnedeks ja see ei aitaks kuhugi kaasa meie kodanike elutaseme tõstmisele. nüüd küsimus, mis siin tõstatakse, on järgmine. mida Euroopa Komisjon teeb selleks, et see initsiatiiv ei jääks vaid ideeks? järgmiseks kolleeg Matula. suur tänu! härra president, jätkusuutlik majandus, intelligentne majandus on tähtis kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ja eesmärkide saavutamiseks ja seda on võimalik teha innovatsiooni ja teadustöö kaudu. innovatsioon peab toimima kõikidel tasanditel ja ka piiriülese koostöö kaudu. erinevad Euroopa Liidu regioonid peavad omavahel koostööd tegema. väga tähtis on siin altpoolt ülespoole lähenemine. väga tähtis on innovatsiooni toetada just haridusasutuste puhul ja ettevõtete puhul. seda on praegusel hetkel liiga vähe, sellepärast et meil ei ole piisavalt finantsvahendeid ja koordineerimistööd regionaalsel tasandil on võimalik äh, toetada just äh, kohalikku innovatsiooni nii investeeringute kui ka partnerluse kaudu ühtekuuluvuspoliitika raames. Need partnerlussuhted äh, võivad tagada paremat innovatsiooni ja ka paremaid suhteid investeerijate ja toetuste saajate vahel ja peale selle võib ka kogemusi vahetada. regionaalarengu komisjon käis eelmisel nädalal Rumeenias ja me nägime seal teadus- ja arenguprogramme, mis on olnud head algatused leidmaks lahendusi just jätkusuutlike partnerlussuhete loomiseks. suur tänu ja viimasena saab sõna nõukogu esindaja härra minister Sereks ja palun rääkige nii võimalikult kui, nii lühidalt kui võimalik suur tänu, härra president, tahaksin tänada Euroopa Parlamenti üles näidatud huvi eest innovatsiooni teema vastu. see toetus on meile väga oluline selleks, et me saaksime kohe kiireloomuliselt hakata ellu rakendama innovatsiooniplaani, selleks et paremini, paremini hakkama saada Euroopa Liidu siseste väljakutsetega ning ühtlasi parandada ka meie konkurentsivõimet ülejäänud maailma suhtes eesistujariik on teinud palju tööd ära väga kiiresti, sest et Euroopa Komisjoni eh, ettepanek tehti alles kuuendal oktoobril ja meie nõukogu järeldused on veel väljatöötamisel ja see peaks heaks kiidetama kahekümne kuuenda novembri nõukogus. kõik teavad, et teadustöö ja innovatsioon on eh, elutähtsad selleks, et majanduskriisist väljuda. nüüd, mis puudutab partnerluste valikut, siis ma rõhutasin esimest teemat kui katseprojekti, mis näitab, kas selline mudel on üldse jätkusuutlik ja see esimene katseprojekt kindlasti ähm, saab ka Euroopa kodanike toetuse, nagu siin ka öeldi. nüüd, mis puudutab teisi võimalikke projekte, siis komisjon on välja tulnud umbes kaheteistkümne erineva teemaga ja nõukogus ollakse üldiselt nõus sellega, et meie lähenemine peaks olema samm-sammuline ning kaasav. nõukogu on selgelt väljendanud oma tahet mitte luua lisaprogramme, luua lisaraskusi, see läheks täiesti vastu meie eesmärgile, milleks on ju lihtsustamine. ja nüüd eelarveprobleemidest, me tõesti teame, et teadusvaldkonna eelarved on suure surve all ja siin neid muutusi on ka rõhutatud, kõige olulisemaks eesmärgiks peab kõigile olema ikkagi see, et me oleksime võimalikult heal tasemel. me peame looma erinevate Euroopa Liidu instrumentide vahelise koostoime, sealhulgas ka raamprogrammide ning struktuurifondide vahel. loomulikult nõukogus pöörame suurt tähelepanu ka sellele, et me peame rohkem toetama VKE-sid siiamaani ei ole olnud neil piisavalt hea ligipääs ähm, raamprogrammile, nii et see ongi meie lihtsustamisprotsessi eesmärk, nimelt see, et raamprogrammid oleks ka rahaliselt paremini ligipääsetavad äh, VKE-dele. aitäh! aitäh, härra minister ning sellega oleme selle aruteluga lõpule jõudnud me oleme kõvasti aja